teavitan teid, et järgmine päevakorrapunkt puudutab laste haridust hädaolukordades ja pikaajalistes kriisides. arengukomisjon. meie raportöör on Linda Mäkkelen ja nüüd saabki tema sõna, palun. ma tänan, härra president mul on hea meel selle üle, et me täna otsustasime arutada seda küsimust, sest täna, kallid kolleegid, on meil ka midagi tähistada kogu selle eh, sündmuse juures, mis meid ümbritseb. me võtsime täna vastu eelarve ja selles me eh, nõustusime eh, ühes asjas, nimelt suurendame humanitaarabi eh, haridusele hädaolukordades ja seda oluliselt. kakskümmend kuus miljonit eurot on see arv, mille me välja pakkusime TV komisjonis ja ma tahan öelda, et see on väga suur samm edasi selle nelja protsendi poole, mida me tahame, et Euroopa Liidu eelarvest eraldataks ehm, humanitaarabi rahadest haridusele ja volinik Stiljanidiselegi on see suureks prioriteediks ja minu fraktsioonile on see väga tähtis, ma tean, et kolleegid Rahvaparteistki, kõik, keda ma siin näen, eh, jah, proua Estrella ja teised ja kuue fraktsioon on kõik jaganud seda seisukohta ja suur tänu teile toetuse eest. kui ma käisin Türgis telekomisjoniga sügise hakul, siis tõesti ma hakkasin väga hästi aru saama, miks on nii tähtis raha haridusse suunata. ma käisin pagulaslaagris, kus oli seitseteist ja pool tuhat inimest, ma käisin väga paljudes perekondades koha peal ja sain tõesti aimu sellest, mida tähendab perekondade jaoks, kui nad peavad lahkuma oma kodudest, jätma kõik selja taha ja jälle otsast peale hakkama ja mida see tähendab ühele riigile, kui ta peab vastu võtma sadu tuhandeid pagulasi kes haridustegi on katkenud. UNICEF-il ja teistel organisatsioonidel oma haridusprogrammid pagulaslaagrites, Karamanaareses me nägime UNICEF-i korraldamas koole e, ja nad maksid Süüria õpetajatele, et need õpetaksid nendes koolides ja Süüria kooli õppekava kaudu käis see haridus, aga jah, lapsed said jälle õnnelikumas kohas viibida ja natukegi normaalsemas keskkonnas viibida pärast seda tohutut traumat, eh, mis neil selja taga oli. Nad tundsid jälle koolis, et nad saavad ennast lapsena tunda ja Euroopa Liitki andis neile mänguasju, igasuguseid õppevahendeid. aga on üks asi, mille pärast ma mures olen, et mis toimub siis, kui neil täit-, liitub kuusteist, seitseteist, kaheksateist aastat ja kuidas on siis lood jätkuharidusega? jah, me kohtasime noori Lõuna-Türgis, kes olid kaotanud lootuse oma tuleviku suhtes, neil olid olnud plaanid minna ülikooli, õppida mingit ametit, aga nad ei näinud eh, mingit võimalust selleks, need on kuueteist-seitseteistaastased, kes olid tulnud üle Vahemere ja me peame nendegi jaoks lahenduse leidma meie mm, kolledžid, ülikoolid peaksid suutma midagi rohkem ära teha siin. nii et meie resolutsiooni sõnum oli väga selge. Äh, meil on vaja, jah, härra volinik, ma tean, te teate sellest, et äh, ra-, te tahate selle barjääri humanitaarabi ja arenguabi vahel kaotada, meil on nüüd uued eesmärgid, kus me tahame ka hariduse eh, suuremat rõhku panna, eriti nendes riikides, mis on eh, täbaras olukorras, eh, mis on haprad ja kus on miljard, teame, et miljard last elab konfliktipiirkondades tänapäeval ja minu kolleeg Erike Guerrero Salom eh, teeb oma raporti eh, humanitaarabi tippkohtumisel ja räägib ka nendel teemadel ja ka kutsub üles eh, haridust toetama. nii et ma tuginen teie toetusele ja sellele, mis me täna oleme saavutanud. suur tänu, proua raportöör. ja nüüd saab sõna meie külaline Euroopa Komisjonist Kristos Dialenides. kallid kolleegid, ma olen ülirahul sellega, et me täna arutame seda päevakorrapunkti ja kallis Linda suur,, suur-suur tänu sulle toetuse eest eh, TV Komisjoni esinaist tänan ma sind ma usun kindlalt sellesse, et laste eh, haridus hädaolukorrades ja pikalt veninud kriiside puhul on ülioluline teema. see on kõige võimsam instrument, mis meil on laste kaitsmiseks ja tagamaks, et nende tulevik on parem ja turvalisem. Eh, jah, haridus hädaolukorras on meie jaoks prioriteetne teema komisjonis ja minu jaoks isiklikult. ja ma tean, et see on prioriteet ka teie jaoks siin parlamendis, nagu Linda juba ütles väga mõjusalt. Teie teod räägivad iseenda eest, me oleme selles asjas üheskoos ja ma olen tõesti südamest tänulik teile toetuse eest. veel kord suur tänu. me kõik oleme nõus, et haridus on aluseks kõigele muule. see on kõige parem kaitse, kilp kaitsetute laste jaoks, kaitseb neid radikaliseerimise eest, kaitseb neid ähm, vägivaldse värbamise eest, kaitseb neid selle eest, et neist saavad terroristide ja ekstremistide ohvrid. haridus kaitseb neid ka sundabielude eest, selle eest, et nad võtavad selle ohtliku rände tee jalge alla. haridus on seepärast primaarne vajadus. ma olen seda näinud ka koha peal. kui ma käisin konfliktipiirkondades koha peal, eh, siis ma nägin seda, hiljuti olin Jordaania ja Liibanoni pagulaslaagrites ja piiridel Süüriaga. ja minu sõnum on sõnaselge. Need inimesed ei vaja abi lihtsalt selleks, et oma kõige elementaarsemad vajadused rahutada Neil ei ole lihtsalt vaja peavarju ja toitu, neil on vaja ka väärikust ja lootust ja neil on vaja näha, et nende lastel on tulevik. nagu te õigustatult rõhutate oma resolutsioonis alla, alla kahe protsendi humanitaarrahadest läheb praegu haridusele. seda ajal, mil kuuskümmend miljonit pagulast ja maapagulast on enneolematult suur arv. täna üle kolmekümne nelja miljoni lapse ei käi koolis ja põhjuks on, põhjuks on just humanitaarkriis. kolmkümmend neli miljonit last ei käi sellepärast koolis. see peab muutuma me ei saa jätkata vanas vaimus. on vaja uut lähenemisviisi ja seda päris kindlasti. haridus ei ole sekundaarne küsimus. ja sellega ei saa tegeleda alles hädaolukorra lahendamise järgmises faasis, sest haridus lapsi kaitstes ju ka ta suurendab turvalisust, julgeolekut ja tegeleb rände ühe peamise põhjusega. lapsevanemad ja lapsed ei põgene oma kodust lihtsalt uue peavarju otsimiseks ja toidu leidmiseks, nad lahkuvad ka sellepärast, et nad tahavad eh, haridusele juurdepääsu. viimastel aastatel me oleme suurendanud oma eraldisi Euroopa Liidu humanitaareelarvest haridusele. kaks miljonit eurot aastal kaks tuhat kaksteist, nüüd on meil üksteist miljonit eurot aastal kaks tuhat viisteist humanitaareelarvest hariduse tarbeks, aga meil on vaja palju-palju rohkem veel ära teha selle aasta alguses ma lubasin, et kolmekordistan need eraldised aastaks kaks tuhat kuusteist. ja saavutame nii ÜRO eesmärgi et, et neli protsenti äh, areng, humanitaarabi rahadest äh, aastaks kaks tuhat üheksateist moodustavad eraldised haridusele mul on uhke öelda siin kojas, et juba järgmisel aastal me saavutame selle neljaprotsendilise eesmärgi. Achievement... see saavutus ei ole minu saavutus, see kuulub samuti teile. sest me ei saanuks saavutada seda eesmärki ilma teie tugeva toetuseta ilma teie ettepanekuta eraldada täiendavalt kakskümmend kuus miljonit eurot Euroopa Liidu eelarvest just sel konkreetsel eesmärgil, nagu Linda ka juba ütles. ja ausalt öeldes teie juhi roll, teie tegevus on tõesti olukorda otsustavalt muutnud. suur tänu veel kord selle eest, ma olen väga-väga tänulik teile, teie abi eest tänu millele me oleme saanud vajalikud rahalised vahendid. ma kinnitan teile, tuginedes omaenda kogemusele, mis ma olen saanud koha pealt, iga eh, euro, mis investeeritakse haridusse hädaolukorras, on investeering rahusse. ma töötan käsikäes oma kolleegiga Jo Hannes Haaniga ja proua Mimitsaga selles valdkonnas, et need väljakutsed vastu võtta ja tagada, et lapsed hädaolukorras ja kriisiolukorras saaksid meie haridusprojektidest kasu. nagu te teate, Madat fond Liibanonis, Jordaanias ja ka meie Aafrika fond on nüüd meil olemas ja me loome nii ametlikke koole kui ka mitteametlikke koole ja tugineme jõududele koha peal. see on väga tähtis, te ju kõik teate, et eh, mitteametlike koolide mõju on ülisuur. meil on kollektiivne vastutus anda igale lapsele helge tulevik. see on ülioluline. ja kinnitagem üle jälle see ühine kohustus. ei tohi lubada enam, et ükski laste põlvkond jääks kaotajaks. suur tänu see oli väga muljetavaldav kõne, härra volinik. ja nüüd fraktsioonide esindajate sõnavõtud Rahvapartei fraktsiooni nimel saab sõna Davor Ivo Stier, kaks minutit, palun. ma tänan. jah, kolmkümmend seitse miljonit last elab konfliktipiirkondades ja nad ei käi koolis ja kui me arvestame, et keskmiselt konfliktid kestavad kümme aastat, siis lapsed ja nende perekonnad elavad paguluses seitseteist aastat ja see tähendab, et see on tõesti ka kaotatud põlvkond. tihtipeale me ütleme, et haridus on passiks, mis tagab parema tuleviku, aga milline tulevik ootab siis neid lapsi ja nende koduriike. Need lapsed ei saa ära oodata, millal kriis lõpeb, millal sõjad lõpevad Äh, me peame andma neile äh, raamatu kätte, sest vastasel korral keegi teine annab neile relva pihku. jah, neil on õigus haridusele, neil on õigus sellele ja see on parim viis, kuidas ka stabiilsust tagada ja sellepärast on vaja investeerida. rahvapartei jaoks kõige tähtsamaks prioriteediks äh, humanitaarabi vallas ongi lastele hariduse andmine ka hädaolukorras ja sellepärast ma tahan tõesti kiita volinik Stiljanidest, kes selle eest seisab. üks koma viis miljonit last äh, kahekümne kuues riigis osalevad äh, nendes haridusprojektides ja ma tervitan väga äh, Äh, seda resolutsiooni kiidan proua McCavenit tehtu eest ja kakskümmend kuus miljonit eurot lisaks hädaolukorras olevate laste harimiseks on väga hea ettepanek uh,. On behalf suur aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel on sõna Enrique Guerrero Salomil, palun. suur tänu, härra president, härra volinik jah, meil on häid uudiseid, kakskümmend kuus miljonit lisaks uues eelarves, homme kiidame heaks resolutsiooni, mis tähendab, et me jõuame nelja protsendini, kuigi volinik meile juba ütles, et jah, see eesmärk on põhimõtteliselt saavutatud ja kuue 6 kuu pärast me kiidame heaks ähm, resolutsiooni, mis puudutab äh, ka tippkohtumist ja siis kindlasti need neli protsenti ka saavutatakse, kuid siiski üks probleem on lahendata, lahendamata. kuidas äh, harida äh, tuhandeid lapsi, kes elavad hädaolukorras, sest et see ju määrab ära nende samade inimeste tuleviku, kuid tegelikult määrab see ära ka tervete ühiskondade tulevikku, kus need lapsed elavad. pakkuda lastele teadmisi on ainuke ressurss, mis on täiesti asendamatu. ja kui neil neid teadmisi ei ole, siis kukuvad nad tulevikus läbi. nii et lastele hariduse pakkumine tähendab, et me toetame tervet perekonda ning terveid ühiskondi. Thank you uh, on behalf Isiak. suur aitäh ja konservatiivide nimel on sõna palun proua Žitnanskal. suur aitäh, härra president. maailmas on väga palju lapsi, kes ei saa koolis käia, sellepärast et käimas on sõjalised konfliktid, kuid me peame neile pakkuma võimalust leida endale parem tulevik kuid kriisiolukorras elavatel riikidel ei ole haridus prioriteetne ning Euroopa Liidu pakutav humanitaarabi on väga madalal tasemel, sellepärast ei saagi need lapsed koolis käia. ja saame neid abistada nii-öelda kaugadopteerimise programmide kaudu Äh, on olemas näiteks Slovakkia äh, katoliku heategevuslik organisatsioon, kes lapsi seeläbi toetab ning äh, ka teised heategevuslikud organisatsioonid. suur aitäh ja Alde nimel on sõna palun proua Becerra Basterrecheal. kaks minutit, palun suur tänu, härra president, härra volinik, alustuseks tahaksin ma tänada eelmiste komisjoni koosseisu selle eest, et loodi Children of Peace fond Euroopa Liidu vahenditega, tegemist on parima investeeringuga. nüüd on selleks aastaks jõudnud see programm juba pooleteist miljoni lapseni. nüüd loodame, et kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks haridusele suunatud rahalised vahendid ähm, kahekordistatakse, ehk siis ähm, see neljaprotsendiline eesmärk äh, ka saavutatakse juba aastal kaks tuhat kuusteist, kui me tahame nüüd aasta tuhande arengu eesmärgi number neli tõesti ka äh, saavutada, siis ei piisa vaid rahalistest vahenditest, kindlasti on vaja koordineerida ka kavandamist pikas plaanis, kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava ei ole suunatud mitte ainult arenema, vähearenenud riikidele, vaid kõikidele teistele riikidele samuti, ehk siis meile endile. ja siinkohal tahaksin tuua välja ühe asja, kas meie siis Euroopa Liidu liikmesriikides oleme täitnud oma kohustuse pakkuda haridust ning inimväärset elu põgenikele, kes on saabunud meie territooriumile. nii et me peame põgenikke kohtlema täpselt samamoodi nagu kodanikke vastavalt kehtivatele reeglitele. meil peavad olema nii-öelda hariduskoridorid, me peame ära kasutama võimalikult uusi tehnoloogiaid selleks, et noored ja alaealised saaksid võimalikult kiiresti minna kas kooli või ülikooli ning nad saaksid mingisugusegi normaalse elu juurde tagasi tulla. meie eesmärgiks on ehitada sildu humanitaarabi ning arenguabi vahel ning ühtlasi toetada igati arengut ning äh, integratsiooni. kolme, neljakümne viienda aasta ähm, UNESCO äh, tekstis on kirjas, et äh, kuna sõjad sünnivad inimeste meeles, siis inimeste meel on see koht, kus peab looma ka rahu. suur aitäh ja kuue nimel on sõna proua Sanchez Caldenteil, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president, härra volinik. me anname positiivse hinnangu sellele, et toetatakse resolutsiooni Euroopa Liidu vahendite suurendamise kohta selleks, et rahastada haridust hädaolukorras ning kriisidesse, me oleme näinud käesoleval kuul, kuidas sadade tuhandete kaupa inimesed põgenevad sõdade eest Aafrikas ja Lähis-Idas vastu võtvates riikides, peab neile pakkuma korralikku haridust selleks, et nad saaksid oma olukorda parandada ning ähm, elada täisväärtuslike kodanikena me teame, millest äh, me ju räägime, sellepärast et äh, terve sajandi oli Euroopa väljarände äh, maailmajagu tulenevalt erinevatest sõjalistest konfliktidest me ei ole nõus sellega, et haridust võiks hallata ähm, erakätes, sellepärast et see ei too kaasa ei suuremat kvaliteeti ega ka pluraalsust ja seega äh, soovime, et suunataks need, need rahalised vahendid ikkagi äh, riigi haridussüsteemi meie eesmärgiks peab olema riigihariduse kvaliteedi tõstmine, sest et me oleme näinud, et see on parim vahend ühiskonnas selleks, et vähendada ebavõrdsust ning suurendada võimalusi absoluutselt kõigile, ükskõik kust nad pärit on ja mis iganes olukorras nad ka ei ela, suur aitäh! suur tänu ja Roheliste nimel on nüüd sõna proua Haudalal, palun, üks minut. tänan, härra president väga tähtis on see, et viimasel ajal on suunatud rohkem tähelepanu äh, inimestele, keda mõjutavad konfliktid ning kriisid ja seega me oleme siis jõudnud järeldusele, et tõesti inimesed, kes elavad nõrgades riikides, hädaolukordades, kriisides, on täiesti ilma kõigest sellest, mida on neil vaja selleks, et hiljem oma elu jätkata siis, kui olukord on rahunenud ja nad tavalise eluga edasi lähevad, nii et me ei tea ju, kui pikalt peavad inimesed laagritesse jääma. seega peame pakkuma neile lootust ja ma olen nõus volinikuga selles osas, et meil on vaja nii ametlikku kui ka mitteametlikku haridust. näiteks võib tuua Jordaania laagreid, kus Finchurch Aid, Soome heategevuslik organisatsioon lõi kaks erinevat äh, tsirkusekooli, üks ühe tüdrukutele ja teise ähm, poistele. ja nad õppisid seal erinevaid äh, oskusi nii füüsiliselt äh, kui ka koostöö tegemiseks, aitäh. Thank you, madam Hautala. suur tänu teile, proua Hautala ja EFTD nimel on sõna Nathan Killil, palun tänan, haridus on elutähtis iga lapse tuleviku heaks ja see on loomulikult fakt, kuid hariduse kvaliteet on sama tähtis. arenguriikides on järjest rohkem erakoole, sellepärast et riigisüsteemis ei suudeta pakkuda lastele korralikku haridust näiteks Nairobi slummis on sada kakskümmend erinevat erakooli ja mõned nendest maksavad vaid dollari nädalas. tegemist on väga positiivse nähtusega, mis on tekkinud iseenesest. vabaühendused ja heategevuse konsultatsioonidega ütlevad, et eraharidust ei tohiks soodustada, kuigi tegelikult äh, pakub see järjest rohkematele kehvades tingimustes elavatele lastele haridust, nii et ähm, me peaksime pakkuma lastele ikkagi haridust, julgustama ettevõtlusvaimu arengu riikides. hea haridus teeb lõppu vaesuse nõiaringile, aitäh uh,. okei okay, uh,, thank you uh,, do you accept blue card? tänan, kas te olete nõus sinise kaardi küsimusega proua Haudalalt? palun, proua Haudala. jah, loomulikult me ei eita, et meil on vaja ka erasektori vahendeid hariduse tarbeks ja härra Kild tõi selle kohta väga head näited, kuid kas te ei arva, et me peame alati ka olema veendunud, et arengu riigid koguksid piisavalt makse ja leiaksid sissetulekud ka muudest allikatest, selleks et pakkuda ikkagi riigiharidust ja näiteks äh, Global Partnership for Education ja äh, teised äh, algatused on ju teinud ära väga hea töö selleks, et pakutaks kõikidele lastele kõrge kvaliteediga haridust. palun, saate vastata? jah, loomulikult on vajalik see, et kolmandas maailmas majandus edasi areneks ja et nad suudaksid välja pääseda sellest vaesusest, kus nad praegu elavad ning korruptsioon on siin kõige suuremaks takistuseks arenguriikides. ja põhimõtteliselt võetakse raha inimeste kätest ära ja pannakse see korrumpeerunud ametnike ja poliitikute taskutesse, nii et väga palju erinevaid viise on, kuidas arengumaailmas inimeste olukorda parandada, kuid me peame võimaldama seda, et see kõik toimuks loomulikult ja samamoodi nagu äh, teie ja ka minu koduriigis. suur tänu ja Silvia Costa, palun, üks minut. suur tänu, härra volinik. väga tähtis on see, et me täna kinnitame, et noortel ja lastel on õigus haridusele, seda isegi kriisiolukorras. on ju kümme miljonit põgenikest last laagrites Türgis ja Liibanonis ning osa nendest on ka Euroopa Liidus, neil on kaduma läinud mitu aastat haridusteel, neid tuleb toetada muuhulgas ka psühholoogiliselt, see ei ole mingisugune valik, vaid ikkagi osa haridusest. me, nad on näinud kohutavaid asju, me peame võitlema radikaliseerumise vastu ühtlasi. me tegelikult on ju põgenike endi hulgas samuti õpetajaid ja need vahendid ja need ressursid tuleb kõik ära kasutada, nii et seega me rõõmustame selle üle, et on kahekordistatud kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks haridusele suunatud ressursse, tahaksin tänada ka meie kolleegi, kes on teinud ettepaneku luua humanitaarkoridorid ning avada Euroopa Liidu ülikoolide uksed põgenikest üliõpilastele ja võimaldada neile ka kaugõpet. suur aitäh! nüüd on sõna palun proua Vainal. suur aitäh, tere õhtust, kas te ise kujutaksite ette, kuidas teie oma laps peab kätte võtma relva selle asemel, et võtta kätte raamat ja selle asemel, et teie tütar mängiks oma sõpradega, kasutatakse teda seksuaalselt ära, kuid ometigi sellises olukorras elavad paljud poisid ja tüdrukud üle terve maailma. Euroopa Liit käitub mitmepalgeliselt ja me näeme, kuidas konfliktid kestavad edasi, samal ajal pöörame aga pilgu ära, kuid teiselt poolt jälle pakume justkui humanitaarabi. see resolutsioon nõuab, et tuleb tagada lastele kvaliteetne haridus kestma jäänud hädaolukordades ja, ja kriisides, loomulikult see on absoluutne prioriteet, kõik oleme sellega nõus, lapsed on ju meie tulevik ja minu arvates on uskumatu, et üritatakse ära kasutada humanitaarabi puutuvaid küsimusi selleks, et aidata kaasa avalike teenuste äh, erakätesse viimisele. rahvusvahelised organisatsioonid on ometigi öelnud, Nad on väga selgelt selle vastu, Euroopa Liidul on kohustus siin midagi ära teha, ühtlasi on Euroopa Liidul ka see võime eelkõige võidelda kõikide poiste ja tüdrukute õiguste eest um... suur aitäh. ja nüüd on sõna proua Kinnitšil, palun üks minut. suur aitäh, härra president. haridus ähm, on elutähtsaks instrumendiks riikide arenemisel, eriti sellistes riikides, kus äh, kestab pikalt juba hädaolukord või kriis, just nimelt äh, lapsed satuvad siin tihemini selliste olukordade ohvriks, kuritegelikud organisatsioonid, relvastatud rühmitused kasutavad lapsi ära seksuaalselt, see mõjutab, sellel on täiesti katastroofilised tagajärjed laste psühholoogilisele arengule, nii et põhimõtteliselt on tegemist nii-öelda kadunud põlvkondadega, nii et me peame igati kaitsma lapsi, see on positiivne äh, ka pikemas plaanis. peame kaitsma ka lapsi, kes on perest eraldatud näiteks looduskatastroofide tõttu ja seega tahaksin tänada komisjoni ähm, tema lähenemise eest, kuid paluksin reageerida kiiresti, töötada välja kõikehõlmav strateegia, mis käsitleks just nimelt kriisiolukorras laste harimist. suur aitäh ja nüüd on sõna kolleeg Šlainil, palun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 haridussüsteem saab äh, kõige vähem toetust äh, hädaolukordades ja sellega kaetakse ainult kolmandik äh, selle vajadustest, kuid seda peab pidama prioriteetseks valdkonnaks, kuna see kaitseb lapsi perioodil, mil nad on kõige haavatavamad, nagu mida McEvan äsja ka ütles, see annab elule mõtte ja öö, kui lapsed haaratakse konfliktidesse, siis nad ei, tõenäoliselt ei pöördu enam kooli tagasi. haridus on ka parim vahend radikaliseerumise vastu võitlemiseks. me peaksime leidma võimalusi, et ühendada äh, arenguabi äh, ja humanitaarpoliitikaga ja peame tagama selle, et Euroopa Liit oleks äh, esimene äh, rahastaja ja et me saavutaksime selle nelja protsendi eesmärgi ja see äh, algatus on tõesti kiiduväärt, lähtudes New Yorgis vastu võetud äh, otsustest. Äh, aitäh. nüüd saab sõna saadik Tõru Claudian Frunzuli ka üks minut aitäh, head kolleegid, nagu Linda Mäkeven äsja ütles, on haridus eh, inimese põhiõigus ja iga lapse õigus. daamid ja härgad on äär-, härrad on äärmiselt oluline, et eh, see on oluline selleks, et kasutada ära ka kõiki, hiljem kõiki muid majanduslikke, ühiskondlikke ja nii edasi eh, õigusi, kuid selleks äh, tuleb ka äh, vähendada äh, vaesust, äh, tagada sanitaartingimused ja leida lahendused konfliktidele. ma ei ole nõus sellega, et me peame, meil on tarvis tagada ähm, paremat äh, äh, haridust hädaolukordades ja ma olen ühendanud selles, et Euroopa Liit peab teiste partneritega tihedamat koostööd tegema, et tagada lastele ja noortele konfliktipiirkondades paremat äh, abi ja see on oluline osa äh, humanitaarprobleemidele, äh, äh, probleemidega tegelemisest ja me peame leidma sobivad lahendused ja ka piisava rahastuse nende probleemidega toimetulekuks, tänan. aitäh. kolleeg Frunzuliga. viimasena saab praegu sõna Andres Mamikins. üks minut. lugupeetud kolleegid, Euroopa Liit ei suuda lahendada konflikte kõikides maailma nurkades, aga samas Euroopa Liit on kõige suurem humanitaarabi andja maailmas ja see abi Äh, toob pikemas perspektiivis palju paremaid tulemusi kui sõjaväed. lapsed, äh, kellele tuleb anda haridust ka kriisiolukorras, on meie kõige tõhusam vahend terrorismi vastu ja vaesuse vastu. Äh, neljandik lastest on alla viie aasta vanad, kui nad peavad põgenema oma kodust ja see ei ole normaalne, see peab lõppema ja sellepärast eh, mul on hea meel selle üle, et neli eh, koma seitsmele miljardile on abi suurendatud. Euroopa Liit peab eh, koondama oma tegevuspoliitikat selles valdkonnas ja tegema kõik laste tuleviku huvides. deputaat Mamikin. Äh, aitäh, kolleeg Mamikin. hästi. Mr Mamikin, do you accept blue card? kas te nõustute sinise kaardi küsimusega proua Toomilt? aitäh. palun. Uh, jah, te rääkisite lastest äh, pagulaslaagrites ja kriisiolukorras, aga kas me oleme valmis ka äh, pagulaslapsi Euroopa koolides äh, õpetama, äkki teil on häid kogemusi tuua Lätis selle kohta? jah, paraku ma pean tunnistama, et minu riik ei saa siin kiidelda eduka integratsioonipoliitikaga Äh, paradoksaalne on see, et meie Lätis räägime sellest, et Läti riigikeelne positsioon on vaja tugevdada, aga jaanuaris, kui me hakkasime pagulasi vastu võtma, siis äh, ainult venekeelsed koolid hakkavad neile lastele haridust andma lätikeelsed koolid oma panust nende haridusse ei anna, nii et paraku millestki heast ma teile rääkida ei saa. aitäh. suur tänu selle väga huvitava äh, Balti dialoogi eest. nüüd äh, läheme vaba mikrofoni vooru juurde. esimene kõneleja härra Boltšak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 tahaksin äh, tunnustada komisjoni, kuivõrd see algatus võib tõesti kõrvaldada tõkkeid noorte inimese hariduse teelt ja nüüd, kui me äh, ka võtsime vastu äh, proua Tati raporti, milles räägitakse haridusest kui vahendist takistada noorte radikaliseerumist ja vastavalt sellele raportile äh, just koolid ja haridussüsteem mängivad keskset rolli inimeste lõimimisel ühiskonda ja kriitilise mõtlemise arendamisel ja nii edasi. ma väga toetan seda raportit, kuna see aitab ka koolitada lapsi, kes tulevad pagulastena Euroopasse. aitäh proua Boltšak, järgmisena saab härra Marjas. aitäh. miljonid lapsed elavad äh, vaesuses ja ei saa äh, algharidust. ja sellega rikutakse laste põhiõigusi, seda Aafrikas ja pagulaslaagrites Jordaanias, Liibanonis ja Süüria-Türgi vahelisel piiril. jah, hariduse puudumine on ka sellistes riikides probleemiks nagu Kreeka, kus kasinusmeetmeid rakendatakse ja üha väiksem on eelarverida hariduse jaoks. Kreekal on peale selle äh, ka laste olukord väga halvenenud üle viiekümne protsendi äh, lastest elab äh, äh, halbades tingimustes aastast kaks tuhat kaheksa peale ja jääb ajaka ka haridusest. Uh, really last, uh, aitäh ja nüüd tõesti viimane kõneleja Julie Ward kuid palun järgmisel korral andke endast veidi varem teada. palun. suur tänu, et andsite mulle võimaluse äh, kõneleda, tahtsin öelda, tahtsin rääkida äh, mitteformaalse hariduse olulisusest niisuguste laste puhul, kuna äh, tihtipeale äh, informaalse äh, hariduse pakkujad suudavad tegelikult äh, väga palju ära teha. ja seega mängivad nad äh, laste ja noorte arengus ja enesekindluse kasvatamisel väga suurt rolli. tihtipeale noorte, noored äh, usaldavad, noorte usaldus äh, kasvab märgatavalt tänu neile. Nad ja tuleb rõhutada ka spordi ja äh, kunsti koolide rolli, mis aitavad samuti noorte enesekindlust tõsta ja nende vastupanuvõimet suurendada keerulistes olukordades, millega nad peavad toime tulema. suur tänu proua Ward ja lõpuks Euroopa Komisjoni nimel palun volinik Stiljanides. head kolleegid, suur tänu teile selle väga olulise arutelu eest. Ehm, võtan arvesse teie eh, märkusi ja ettepanekuid, ka neid, mis puudutavad Äh, äh, kaugõpet ja informaalset var-, äh, haridust ja ka Palestiinaga seotud algatust. suur tänu selle mõttevahetuse eest ja mul on hea meel meie suurepärase koostöö pärast selles keerulises valdkonnas tahtsin veel kahe asja kohta öelda paar sõna. üks, mis puudutab informaalset haridust, mis on äh, praktiline lahendus äh, eriolukordades, riikides, kus äh, formaalse hariduse võimatud, võimalused on väga piiratud, nagu näiteks Liibanonis. ma käisin paar päeva tagasi äh, seal piirkonnas ja nägin, äh, kuivõrd väärtuslik on niisugune äh, alternatiivse hariduse pakkumine seal kohapeal. ja see on ka esimeseks oluliseks sammuks lapse üleviimisel formaalsesse haridussüsteemi kuna mõned neist on haridussüsteemist olnud väga kaua, on väga kaua eemal olnud. ja need, näiteks see puudutab lapsi, kes on osalenud konfliktides Aafrikas ja Lähis-Idas. teiseks hädaolukordades pakutava abi sidumine Euroopa Liidu pikaajalise abiga leevendamine, rehabilitatsioon ja äh, areng, see äh, LRRD lühend käib selle kohta, see on äärmiselt oluline ja ma tervitan äh, seda, et viidate mitmel puhul sellele ka oma resolutsioonis. see eeldab pikaajalist perspektiivi milleks on tarvis meid kõiki, me teeme volinik Haaniga selleks ka jõupingutusi, et me saaksime kõiki instrumente äh, seda eesmärki silmas pidades ära kasutada Aafrikas, Lähis-Idas, Süüria kriisikoldes. ja see protsess on juba käimas, selleks kasutatakse mitmeid instrumente ja eh, ka mitmel eh, puhul eh, Euroopa rahuprogrammi lapsed on jätkanud siis muude arenguinstrumentide toetusel ning veel paar sõna erasektori osalemisest ja panusest. Te ju teate, et näiteks mõnedes Pärsia lahe riikides kahjuks praeguseni ei ole kasutatud raha Äh, just hädaolukorras äh, haridusprobleemide lahendamiseks ja ma arvan, et on äärmiselt oluline, et meil oleks niisugused globaalsed instrumendid, äh, fondid, vahendid, mille abil me saame seda raha kasutada ja just nõnda me saame koha peal äh, vajalikke lahendusi pakkuda. siin ei ole tegemist sellise dilemmaga avaliku ja erasektori äh, vahel. nüüd, head kolleegid, ütlen veel kord teile suur tänu äh, teie jõulise juhtimise eest, tänu Lindale, teistele kolleegidele Arengukomisjonist. jätkakem oma jõupingutusi üheskoos ja ütleksin, et meie algatuse reaalne praktiline mõju on äärmiselt oluline, sest me selle läbi tõesti näeme, kuidas me saame olukorda koha peal äh, konfliktipiirkonnas äh, parandada ja minu järgmine algatus äh, puudutab Süüriat, leida lahendusi, lahend-, haridusprobleemidele Alepi piirkonnas. suur tänu teile veel kord koostöö eest! E, bardzo dziękuję panie komisarzu za te ważne i potrzebne słowa. suur tänu teile volinik nende oluliste sõnade eest teile plaksutati täiesti e, põhjendatult esimest